Bene, allora ringraziamo il commissario Tajani che è arrivato in commissione, ha avuto qualche minuto di ja me täname nüüd volinik Tajanit, et ta meie komisjoni tuli. et tema hilinemine on seotud äh, ilmselt tema hetkel väga intensiivse tööga. aga seda toredam on, et ta sai täna meie juurde tulla, me üritame tasa teha kaotatud aega ja anname talle seetõttu kohe sõna. Madame Grostet, intervenir praegu. proua Grostet sooviks sõna. aa, te tahate pärast härra Tajanit sõna saada, selge. palun, härra volinik. aitäh, proua esinaine, lugupeetud Amalia ja vabandan, sest tänane päev oli väga intensiivne, tee äh, rohkem ja toimus äh, siseturu äh, alane kohtumine volinikega ja seda juhtis härra Barroso, pärast seda volinike kolleegium. võtsime vastu dokumendi ja homme on komisjonil ka puhkepäev, kuid äh, rääkisime palju majanduskasvust, sellest, et peaks äh, ümber kujundama tööstuspoliitikat, rääkisime VKD juurdepääsust krediidile ja president tegi ka omapoolse avalduse pressile, kus räägiti projekti võlakirjadest ja räägiti sellest, Euroopa Investeerimispank neid võlakirju hakkab äh, väljastama ja siis kolmekümnendal mail kolleegiumis võetakse vastu uus majanduskasvupoliitika. ja see on enne erakorralist äh, ülemkogu kahekümne kolmandal. ja mul on hea meel, et me ei räägi siin ainult äh, Äh, parlamendisaadikutest ja ainult konkreetsest ühest volinikust, vaid kõik volinikud on koondunud selle majanduskasvu äh, taaskäivitamise eesmärgi taha ja ilma tugeva maja, tööstuspoliitikata ning äh, tugeva toetuseta VKI-del ei ole võimalik seda majanduskasvu taastada. nii et me räägime kõiki neid, kõigist nendest teemadest teiega koos, meie kõigi eesmärk on majanduskasv taastada, luua enam see, et Euroopas tekiks enam töökohti ja laiendada tööstusbaasi Euroopas. Enda peadirektori poole pöördusin, tegemist on uue peadirektoriga, härra Kaiespo. ta on, kui ma ei eksi, teiega juba kohtunud siis temaga koos me defineerime oma eesmärgid järgnevateks kuudeks. majanduskasvu taaskäivitamine on veelgi olulisem, kui me vaatame teatud andmeid, mis hiljuti on avalikustatud. komisjon näeb ette langust Euroopa SKT-s null koma kolm protsenti sel aastal ja ette nähakse paranemist alles aasta lõpus ja järgmise aasta alguses. ja samuti on progne-, prognoositud seda, et tarbija usalduse näitajad äh, halvenevad. nii et äh, siin võib täiesti lüüa häir-, häirekella, kui vaatame ka tööpuuduse näitajaid vastavalt Euroopa Keskpanga andmetele jõuab tööpuuduse tase Euroopa Liidus üheteistkümne protsendini, mis on kõige halvem näitaja alates sellest, kui ühisraha kasutusele võeti. nii et meie kui poliitikute eesmärgiks on tagada oma ettevõtete ja oma majanduse elujõulisus selleks, et tekiks majanduskasv, mis oleks jätkusuutlik Brüsselis ja Euroopa pealinnades, teevad kõik kõvasti tööd selleks, et see väljakutse, sellele väljakutsele vastu seista. ja kõik on teadlikud selles, kui kiireloomulise küsimusega on meil tegemist. olen seda näinud Iirimaal, Kreekas, Hispaanias, kui ma, kus ma kohtusin vastavate peaministritega ja kus ma nii et igal pool olen ma näinud seda, et äh, kõik mõistavad vajadust majanduskasvu käivitamise osas, sest muidu äh, säästupoliitika, kärpepoliitika, mida meie valitsused praegu väga vapralt ellu viivad, need ei too Euroopa riike kriisist välja mul oli, äh, võin kohtuda ka kantsler Merkeliga ja asekantsleriga ja Saksamaa on samuti täiesti teadlik äh, sellest, et liigne võlakoormus on äh, samuti seotud konkurentsivõime halvenemisega ja vähendab ka kasvupotentsiaali. muidugi ei saa kõrvale jätta siin ka Prantsusmaa presidendivalimiste tulemusi. nädalavahetuse tulemused samuti edastavad sama sõnumi, ükskõik kas me räägime siis Prantsusmaast, Saksamaast, Kreekast, Itaaliast, siin on küll erinevaid nüansse riigiti, kuid me näeme, et on väga palju rahutust, rahulolematust äh, valitsuste teatud äh, valikutega ja kodanikud äh, ei mõista neid säästumeetmeid, mis on võetud. see, neid ei ole hästi vastu võetud avalikkuse poolt ja seetõttu palutakse, et ka komisjon astuks samme selleks, et reaalmajandust toetada ja see puudutab komisjoni. me ei tohi kindlasti äh, neid äh, inimesi alt vedada. me peame selle väljakutsega hakkama saama. ja me juba praegu kaalume mitmeid lisaalgatusi selleks, et äh, toetada neid valikuid, mis on juba tehtud ning vastata oma kodanike vajadustele mina olen igati äh, pühendunud sellele eesmärgile, et aidata üleminekut kolmandale tööstusrevolutsioonile. Euroopa peab siin olema teenäitajaks. esimene äh, tööstusrevolutsioon äh, tähendas auru ning kivisöe kasutuselevõtt selleks, et asjad liikuma panna. teine tööstusrevolutsioon on seotud nafta kasutamisega fossiilkütuste põhise majanduse algus, kuid nüüd on aeg kolmanda tööstusrevolutsiooni jaoks küps. me näeme kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks energia tarbimine kahekordistub ja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks Euroopa Liidu sõltuvus imporditud maagaasi ning nafta järele kasvab, on jõudnud vastavalt siis kaheksakümne, üheksakümne protsendini. ja samuti äh, hüppeliselt suureneb vae-, kaupade nõudlus ja see toob endaga samuti kaasa suurema energiatarbimise ja äh, toorainete äh, tarbimise. kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks on kasutusel juba üks koma kuus miljardit sõidukit ja kui me vaatame seda, et praegu äh, on neid sõidukeid kaheksasada miljonit, siis me näeme, kui suur see muutus on. nüüd on küsimuseks, kas me saame edasi minna nende samade tehnoloogiate ja tootmisviisidega, mida me praegu kasutame, siis selgelt on vastus, et ei, me ei saa seda teha. kuid äh, nüüd võib küsida, et milles siis seisneb see kolmas äh, tööstusrevolutsioon Äh, see seisneb teadmiste, innovatsiooni ning ähm, tõhusas ähm, ressursi kasutamises ja see protsess on muidugi juba alguses saanud, see üleminek, kuid ähm, kui me kiiresti ei tegutse ja samamoodi jätkame kui praegu, siis maksame selle eest aga soolast hinda. me kaotame konkurentsivõimes, äh, töökohti kaotame ning äh, ka tööstusbaas kahaneb Euroopas. kahekümne üheksandal mail Brüsselis räägime sellest kõigest eh, konverentsil, mille nimi on Mission Growth. seal osalevad mitmed Euroopa tööstusministrid, suurte, suurettevõtete juhid, eh, komisjoni president, samuti ka komisjoni esinaine Amal-, Amalia Sartori ja Jeremy Rifkin eh, on selle, on nende arutelude moderaatoriks me teeme komisjonis tööd uue tööstuspoliitika kallal ja selle uue poliitikaga tahame avalikkuse ette tulla pärast suve sel aastal. meil on vaja uusi kasvuvaldkondi, jätkusuutlik konkurentsivõime on midagi, mis rajaneb tõhusal ressursside kasutamisel Äh, jäätmete vähendamisele ning äh, samuti on väga oluline siin energiaalane varustuskindlus. siin äh, peame rääkima muidugi ka juurdepääsust krediidile ja globaliseerumise mõjust meie turgudele ja tööstusinnovatsiooni temaatikast. ja selles kontekstis on kaks keskse tähtsusega tööstussektorit, millele ma tahaksin praegu peatuda ühelt poolt laevaehitustööstus. selles sektoris on praegu väga sügav kriis ja arvatavasti see jätkub ka lähiajal. kuid nagu ma ütlesin ka eelmisel kohtumisel teiega, oleme üle vaadanud leadership strateegia ja on koordineerimisrühm kokku kutsutud ja loodame, et Ehm, kasutatakse ära tõusvate turgude, tõusvate riikide potentsiaali selleks, et seda sektorit äh, uuesti elustada ja sügiseks ehk tulevad nad välja, see, tuleb see rühm ehk välja ka omapoolse raportiga, et äh, me saaksime vastu võtta uue leadership strateegia kahe tuhande kahekümnenda aasta jaoks äh, järgmise aasta alguses. järgmine väga oluline sektor on autotööstus kahe tuhande kümnendal aastal minu algatusel kutsuti kokku ähm, kõrgetasemeline töörühm Kaars kakskümmend üks ja mulle tundub, et sellega liigume me õigel suunal. otsustasime kuuendal juunil otsustasime sellel järgmisel koosolekul, kuuendal juunil välja tulla uue strateegiaga, mis saab aluseks tegevuskavale. selleks, et kaitsta ning edendada Euroopa Liidu autotööstust. ja sellekohane teatis Cars kakskümmend üks on samuti töökavas sügisel. eelmisel nädalal kohtusin Ulrich Heckelmanniga, kes on Euroopa metallurgia tööstuste ametiühingute konföderatsiooni peasekretärina, samuti Sergio Marchionega, kes on äh, ATSEA ähm, ehk siis Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni juht äh, ja samuti Fiat, Fiati juht. ja rääkisime sellest, et meil peaks olema üle-euroopaline tegevuskava, äh, mis lahendaks kriisi küsimusi autotööstusel, et tõsta konkurentsivõimet selles sektoris, tehnoloogiline eh, edasiminek läbi eh, teadusuuringute innovatsiooni kasutamise. ja soovime selle strateegiaga jätkata, mis väljendub siis seitsmendas äh, raamprogrammis äh, tark õigusloome ja normide väljatöötamine, mis peaks kvaliteeti ja tõhusust suurendama, ilma et äh, see tooks enda kaasa mingeid lisakulusid. samuti räägiti Euroopa tööstuse rahvusvahelisemaks muutmiseks äh, et Euroopa toodetel oleks tagatud õiglane juurdepääs kõigile maailma turgudele ja et oleks paremini harmose-, harmoniseeritud tehnilised normid. kogu äh, majandus on praegu muutuses ja me näeme, et tootmistehnoloogiad on üha enam seotud digitaaltehnoloogiaga ja samuti on siin väga olulised võtmetehnoloogiad, robootika, uued taastuvenergiad ja nii edasi. nii et äh, see revolutsioon puudutab ja mõjutab kõiki sektoreid, tootmissektorit, äh, ehitussektorit, teenuste, kem-, kemikaalide tootmist ja nii edasi. nüüd äh, rääkides tööstus- poliitikast, seda me oleme juba arutanud, kuid järgnevatel kuudel enda vastutusalas tänu toetusele, mida loodame tulevikus selles ühtses strateegilises raamistikus saada, saame nende äh, võtmetehnoloogiatega edasi minna, seda ka kosmose ning, ähm, ning äh, toormaterjalide, toorainete vallas. kuid alustame võtmetehnoloogiatega luuakse selles valdkonnas äh, miljoneid uusi töökohti äh, rohelise majanduse võidukäigu tõttu ja üldse tehnoloogiate suurema kasutuse tõttu enam kasutatakse taastuvenergiaid ja varsti äh, valmib ka komisjoni vastavasisuline teatis, mis siis puudutab võtmetehnoloogiaid, see on plaanis sel suvel Need on sellised eh, nurgakivid eh, selleks, et luua uusi kõrgtehnoloogilisi tooteid eh, järgnevatel aastatel. nanotehnoloogia kasutamine ja teised võtmetehnoloogiad, need kõik arenevad täiesti uskumatul kiirusel ja meil on kõrgetasemeline töörühm ka võtmetehnoloogiatega tegelemas. ja juba praegu see, see mm, sektor on väärt kuussada viiskümmend eh, miljardit eurot eh, ja õige varsti on see väärtus juba tuhandele miljardile suurenenud. ja me teame, et selles valdkonnas eh, eda-, arendatakse mm, rakendusi, mm, neid ettevõtteid on selles sektoris umbes viis tuhat ja samuti äh, teadusuuringute ning arendustegevuse mm, osa on siin äh, väga tähtis äh, ja kõik see koordineeritult peaks pöörduma tugevuseks ja peaksime ähm, rakendusteadusuuringutele. veel üks teema, mida tahaksin puudutada, on toorained nagu teate, see innovatsioonipartnerlus äh, toorainete osas sai juba alguse, me vaatame, kuidas äh, äh, selle teemaga edasi minna, varsti Gröönimaal toimub kohtumine, kus esimene kokkulepe allkirjastatakse, samuti Mehhiko, Kolumbia, Ameerika Ühendriikidega on plaanis sellealast koostööd teha see on strateegiliselt oluline küsimus ja, ja härra Putiker, kes on äh, raportöör sel alal, äh, teab samuti, kui oluline see on. järgmine küsimus on äh, kosmosetehnoloogia. me oleme selles, sel teemal juba palju tööd teinud me varsti tuleme välja ka omapoolse teatisega Äh, räägitakse seirest äh, ja monitooringust ähm, kosmose räägitakse äh, Galileost. ma saan aru, et ma nüüd räägin liialt pikalt, kuid Galileo on tõepoolest väga oluline osa minu vastutusalast ja Galileo on oluline ka tööstuspoliitika seisukohast ja ma arvan, et ma peaksin teid äh, muutustega kursis hoidma. septembris äh, kaks uut satelliiti võetakse kasutusele ja võin kinnitada, et kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks äh, on kõik teenused läbi Galileo kättesaadavad, äh, täielikult on nad kättesaadavad aastaks kaks tuhat kaheksateist, te kõik olete kuulnud EGNOS-est ja praegu on toimumas äh, nõukogu ja komisjoni vahelised läbirääkimised äh, selle projekti rahastamise osas ähm, ja siin GMES-i osas äh, on praegu rahastamise osas teatud ähm, küsimusi, kuid äh, liikmesriigid ei saa küsida komisjonilt, et nad teeksid enam, kui äh, eelarve jääb samaks, peab eelarvet suurendama või siis ei ole võimalik meil kõiki neid ette antud ülesandeid täita kuni äh, kahe tuhande neljateistkümnendast esimese semestrini on äh, kõik äh, tegevused alustatud selleks, et vältida viivitusi ja lisakulusid ja kaks viimast märkust minu poolt. me peaksime REACH-i osas välja tulema uue ettepanekuga, vaadates kogemust esimese viie aasta põhjal REACH-i rakendamisel ja ka tagasisidet liikmesriikidelt kahe tuhande kümnendal aastal ehm, me näeme, et äh, siin tuleks äh, ülevaatamisel äh, vaadata ka teatud kuludega ning administratiivkoormusega seonduvaid küsimusi ja lõpetuseks VKE-d ning juurdepääs krediidile. sooviksin pöörduda parlamendi poole abi saamiseks. järgmise mitmeaastase finantsraamistiku äh, osas just eriti, mis puudutab kosmet, äh, see tegelikult ju on äh, VKE-de aitamine ning nende rahvusvahelisemaks muutmise püüdlused. kosme on meie jaoks väga oluline teema veel üks oluline teema. eelmisel nädalal koos äh, volinik Barnier'ga saatsime äh, kirja Andrea Enriale, kes äh, on pangandusameti president, et Basel kolme rakendamine ei oleks, ei ohustaks kuidagi väikeettevõtteid selleks, et äh, oleks võima-, suureneks rahastamisvõimalused äh, ja riskitase väheneks seitsmekümne viielt protsendilt viiekümnele protsendile, et äh, kõigil oleksid võrdsed tegutsemisvõimalused ja alustatakse ka standardiseeritud auditutega et oleks võimalikult äh, lihtne juurdepääs äh, krediidile. väikestel ettevõtetel on see ju raskendatud ja äh, avaldati ka Keskpanga poolt raport umbes kümme aastat tagasi ja see raport kinnitab sellist lähenemist, nii et nüüd ma sain kõikidest teemadest tõepoolest räägitud, vabandust, et ma nii pikalt kõnelesin, kuid teemasid on nii palju, millega me kõik koos tegeleme ja meie eesmärgiks on leida vastused meie kodanike muredele selleks, et taaskäivitada majanduskasv. aitäh. Te tekitasite meile nüüd väikse probleemi. meil on kella viieks ette nähtud hääletus, me tahtsime seda teemat arutada kella kolmest kella kuu, kella neljani vabandust, hääletus on ette nähtud siiski kella neljaks. meil on nüüd kaksteist sõnasoovijat ja ma ütleks, et äh, praegu ma ka panen äh, kõnelejate nimekirja kinni, panen sinna ka kolmeteistkümnenda kõneleja ja nüüd on kõnelejate nimekiri suletud. kui teil õnnestub esitada ainult üks küsimus, siis te võib-olla saate ka vastuse võib-olla me võime ka hääletuste algust edasi lükata kümne minuti või veerand tunni võrra, aga sellega te nõus ei ole, selge, siis on igal ühel aega üks minut ja ma palun, et volinik annaks lühikese vastuse, nii et igalühel on aega üks minut. aitäh, äh, esineja ning aitäh, härra volinik, et te meie juurde tulite mul on väga konkreetne küsimus, see puudutab äh, ühte neist teemadest, mida me praegu arutame, see on äärmiselt äh, keskne teema ka meie komisjoni jaoks, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja kõik need ülejäänud programmid, mm, muuhulgas Kosme. Kosme puhul on tegemist ökosüsteemiga, mis peaks aitama VKE-del kergemini saada raha, et oma algatusi rahastada eriti puudutab see majanduskasvu edendavaid algatusi ning ma tahaksin Kosme kohta esitada järgmise küsimuse. volinik teab, et eelmine programm, mis ei olnud küll täpselt sama programm, aga see oli suhteliselt sarnane ja selles oli ette nähtud rahastamine, aga seda programmi siin ei mainita, ei, kõiki programmi elemente ei ole siin ka mainitud. võib-olla need elemendid siis äh, on kirjas mingites konkreet-, äh, teistes programmides, aasta töökavades, aga äh, sõnaselgelt seda siin ei mainita, et kas te võiksite meile nimetada mõningaid konkreetseid meetmeid, mil, mis Kosme puhul rakenduma hakkavad? aitäh, härra volinik, teie portfell on väga mahukas ja teil on vaja ka aega vastamiseks. ma äh, tahaks teha väga lühidalt, mul on väga hea meel, et te äh, mainisite Prantsuse presidendivalimisi ja Saksamaa kantslerit, mul on ka väga hea meel, et äh, ka temale tuli meelde, et vaja on ka majanduskasvu. minu küsimus puudutab äh, kosmosetehnoloogiat. meil on väga raske leida raha GMS-i jaoks, te ütlesite, et et äh, GMS-i rahastamine peaks käima eelarvest ja teate, mida arvab äh, parlament sellest? Äh, võttes arvesse, et parlamendil on kaasotsustamise õigus GMS-i puhul, siis mulle meeldiks see, kui nõukogus ka pärast valimisi äh, Äh, ümber mõeldakse, minu teada on nõukogus olukord niimoodi, et kõik ei toeta GMS-i ja kui olukord on selline, et ainult mõned toetavad, siis äh, me peame ütlema, et äh, me siis kaas-, kasutame ESA mudelit või siis ühenduse mudelit ja siis peame me seda rahastama tõesti Euroopa Liidu eelarvest. Tack ordföranden för ordet. Um, två frågor till kommissionären. aitäh, ma sooviks esitada kaks küsimust volinikule. uurimuses, mis komisjoni jaoks koostati kahe tuhande üheksandal aastal, selgus, et oluline on äh, edendada tehnoloogiat ja mm, et see on väga oluline VKE-de jaoks ent äh, meil on endiselt probleeme sellega, et äh, me saaks juurdepääsu nendele normidele ja kriteeriumitele. räägitakse rohkem nende normide kasu-, standardite kasutamisest ähm,, aga kas teil Kosme puhul on ette nähtud ka äh, võimalused, kuidas lihtsustada Kosme programmi raames VKE-de ligipääsu standarditele? ning teine küsimus puudutab patente. on palju kriitikat tulnud praeguse ettepaneku aadressil, mis ohustab VKE-sid. komisjon on ka läbi viinud uurimisi ja uurimustest on ilmnenud, et äh, kõrgtehnoloogia puhul on äh, oluline see, et oleks adekvaatne patendisüsteem, aitäh. proua Ford, palun. aitäh, volinik, mina olen saanud oma piirkonna ettevõtetelt mitu äh, kaebust selle kohta, et komisjoni maksmed, maksed Euroopa Liidu Äh, projektide raames jäävad hiljaks ja need ei puuduta Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat ega kosmet. millised on need sammud, mida te võtate nende probleemide lahendamiseks? Äh, võib-olla on probleem äh, juhtimissüsteemidega, mõnel puhul palutakse dokumentide dubleerimist, rahastus jaotatakse erinevate osapoolte vahel erinevalt, on segadus selles osas, kes vastutab mille eest ja kellele tuleks kaebus esitada minul on plaanis esitada muudatusettepanekuid selle kohta, kuidas komisjoni ametnikud peaksid tegutsema äh, nende programmide raames, mida teete teie? Elmer. härra Elmer, palun aitäh, proua esinaine, kas ma tohiks küsida härra volinikult, kas kogu see eh, jutt, mis äkki tekkis majanduskasvust, ei ole mitte paanikareaktsioon Kreeka ja Prantsusmaa valimistulemustele ja kas komisjonil on mingisuguseid realistlikke ideid probleemide lahendamiseks? tundub, et te mõtlete ainult selle peale, kuidas eh, rohkem raha ära kulutada, te ütlete, et eelarvet tuleb suurendada, aga teil ei ole raha, Euroopal ei ole raha, on ainult võlad tundub, et te ei mõista neid põhjuseid, miks Euroopa Liit on kaotanud oma konkurentsivõimet ja selleks põhjuseks on ülereguleerimine, ülemaksustamine. Teie räägite arukast reguleerimisest, aga arukat reguleerimist meil ei ole vaja, meil on vaja vähem reguleerimist. Te ei paista olevat teadlik sellest, et peamine põhjus, miks enamik Lõuna-Ameerika riikidest on kaotanud, Lõuna-Euroopa riikidest on kaotanud konkurentsivõime, on liikmelisus Euroopa Liidus. Kreeka ja Portugal ei pääse kunagi maailma turgudele tagasi, kui nad on lukustatud või blokeeritud valesse vahetuskurssi. Äh, teil on kuu pealt pärit kliimapoliitika, te räägite, et Euroopa Liit peab juhtima kolmandat tööstusrevolutsiooni, aga me võistleme Ameerikaga, kus on odav kildagaas, eh, India ja Hiina, kus on öö, eh, odav kivisüsi ja meie püüame siin kasutada öö, eh, mingisuguseid taastuvenergiaid. mul on nii kahju näha, et ei mõista, mida tuleb teha selleks, et probleeme tegelikult lahendama hakata. Grazie, Ransdorf. kolleeg Ransdorf, palun. Grazie, signora presidenta Uh, è possibile di spiegare uh, eh, le misure concrete? Uh, aitäh, võib-olla te võiksite selgitada, millised on need konkreetsed meetmed, mida komisjon võtab selleks, et tööstusrevolutsiooni kiirendada. suur tänu, kolleeg Krossett, palun. Euh, suur tänu, härra volinik, majandus kasv ei peaks jääma ainult sõnadesse. mul on kahju, et Prantsusmaa äh, presidendikampaanias ei räägitud piisavalt ettevõtete konkurentsivõimest ja see konkurentsivõimet äh, on võimalik taastada, kui liikmesriigid saavad lahti oma võlgadest ja loomulikult, kui me toetame VKE-sid ja siinkohal ma olen teiega täiesti nõus, volinik, VKE-d on ainsad rikkuste loojad, ka ainsad, kes suudavad luua töökohti, mida meil on vaja. loomulikult on meil vaja äh, rohkem paindlikkust, vähem reglementeerimist ja mis puudutab finantseerimist, millest me räägime, mind huvitab, mida äh, te mõtlete riski jagamisrahastust või Euroopa riskikapitalist, mis aitaks äh, investeerida VKE-desse, ma räägin siin Euroopa Liidu integreeritud riskikapitali turust, kus need, kes võiksid osaleda VKE-de rahastamisel, oleksid koondatud. ja te rääkisite äh, Gröönimaa kohtumisest, võib-olla te räägiksite natuke täpsemalt, äh, nagu te teate, Hiina võistleb äh, Euroopa Liiduga muldmetallide kasutamise osas Ευχαριστώ κύριε Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για το ζήτημα που θίξατε σχετικά με τα μέτρα που σκέφτεται να πάρει. härra volinik, ütleb härra Tsukalas, äh, suur tänu, et tutvustasite meile neid äh, meetmeid, mida komisjon kavatseb võtta, äh, võttes arvesse ka Prantsusmaa ja Kreeka valimistulemusi. ma usun, et kõik teavad, et valimised Äh, kriisis riikides äh, saavad olema samasugused, äh, nagu nad olid Kreekas, sellepärast et kasinusmeetmed ilma majanduskasvu perspektiivita ei vii mitte kusagile. ja ma tahtsin soovida, härra volinik, et te liiguksite edasi samas suunas, selleks, et see uus finantskasinusmudel et sellega kaasneksid ka majanduskasvu stimuleerivad meetmed, et sellel oleks positiivsemaid tulemusi, et ei unustaks, et valimistulemused ei ole mitte põhjus, vaid äh, tagajärg. aitäh. volinik, ma kuulen nende, kuulan nende poliitikute hulka, kes peavad tegusid olulisemaks kui uusi plaane ja sellepärast ma tahaksin küsida, et te tulite välja väga hea tööstuspoliitika teadaandega ning üks parematest e-, ettepanekutest oli, et tulevikus kõigi Euroopa tasandil tehtavate äh, õigusloomeliste ettepanekute puhul tuleks arvesse võtta seda, et kuidas see mõjutab Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. millal sellest, see tõesti äh, Äh, õigusaktidesse sisse kirjutatakse, et see ei jääks lihtsalt sellesse teatisesse. aitäh, härra Kovitš. kes? Äh, strinjam se s tem, äh, da je varčevanje nujen pogoj, nujen pa vendar ne zadosten. Marsikje danes v varčevanje ljudje žal ne verjamejo, da je tudi nujno.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 Grazie, Merkis. Thank you, Commissioner, and thank you for uh, uh, hitting. aitäh, et te rääkisite täiesti õigetest asjadest, sellest, et majanduskasv on kõige tähtsam asi, et me peame majandust rohkem stimuleerima. aga stimuleerimiseks on vaja konkreetseid meetmeid ja ma arvan, et me oleme kuulnud väga palju visioone komisjoni poole pealt, palju strateegilisi ideid, aga me ei näe eriti konkreetseid tegevusi. Te ütlesite, et sõidate USA-sse ja hakkate sõlmima lepet toorainete osas, aga millised on need konkreetsed tulemused, mida te ootate toorainete strateegialt? ja teine küsimus, ma olen teiega täiesti nõus ja ma usun, et kõik on nõus, et VKE-d on äh, ülitähtsad aga mina eelistaksin pigem integreeritud lähenemist, sellepärast et äh, kui me tahame suuremat konkurentsivõimet, siis peab SME-del olema mingisugune lisaväärtus, ehk siis äh, neil peab olema kas äh, innovaatiline toode või piirkondlik toode või väga kvaliteetne toode ja viimane teema, nanotehnoloogia see on üks nendest võtmetehnoloogiatest ja siinkohal on vaja edasisi regulatsioone, mida me selles osas võime oodata, aitäh. härra Veber, ühe, ma üritan küsida ühe minuti jooksul ära, esimene puudutab VKE-sid. kas te kuulete mind? VKE-d on E, ebaõiglase konkurentsi, kõlvatu konkurentsi ohvrid, neil on väga palju probleeme e, erinevate WTO e, reeglite täitmisega, tegemist on väga kuluka ja väga keerulise protseduuriga, mida te kavatsete teha selleks, et lihtsustada VKE-del WTO menetluste kasutamist selleks, et nad saaks kaitsta ennast äh, piraat, tootepiraatluse ja muude probleemide vastu. ning teine küsimus puudutab konkurentsi vastastikust. Äh, äh, väga paljude konkurentide turud on täiesti suletud, näiteks Hiinas ja ka Kanas, Kanadas. Bombardier võib Pariisi äh, piirkonnas äh, metroo äh, ronge äh,, rongide pakkumisel osaleda, aga meie Kanadas seda, midagi vastu, äh, midagi sellist teha ei taha, äh, saa, et mida te kavatsete teha selleks, et me saaksime ligipääsu ka Kanada avalikele riigihangetele, härra Rüübich? ma olin eelmisel nädalal Araabia Ühendemiraadides, seal on uus toll, tollivaba tsoon, kus äh, Äh, maks, kus äh, tulumaks, äh, ettevõtete tulumaks on null, seal on juba sada tuhat töötajat, kas oleks võimalik, et ettevõtluse peadirektoraat analüüsiks seda, et kuidas me saaksime teekaardi koostada äh, maksustamise jaoks aastaks kaks tuhat kakskümmend, selleks et selgitada välja, milline oleks äh, kõige parem maksustamisviis, mis võimaldaks meil edendada VKE-sid. ma arvan, et seda ei tohiks äh, jätta ainult maksustamise peadirektoraadi ülesandeks, see oleks heaks ülesandeks ettevõtluse peadirektoraadile. oluline on ju see, et inimesed, kes riskivad, peavad ka saama ähm, tasu selle eest, mitte et nad võtavad ainult laene ja riskivad äh, pankrotti minekuga. aitäh, mm, härra Gutierrez, palun. aitäh, äh, aitäh ka härra volinikule äh, ma tahaksin esitada kaks küsimust. ma näen, et te teete väga palju jõupingutusi VKE-de toetamiseks, teil on ka originaalsed meetmed ette nähtud, nagu näiteks loov, et näiteks te tahate edendada digitaalvaldkonda, mis on väga oluline ettevõtete jaoks. aga ma tahaks öelda, et teie hankekonkursid käivad ikka selliste avalike asutuste kaudu mis äh, toimivad vahendajatena ja VKE-del ei ole neist mingit kasu. ning teine küsimus VKI-de kas äh, on VKI-de puhul võimalus äh, parandada väik-, päris pisikeste ettevõtete nähtavust, sest suured ettevõtted Mm, sõlmivad lepinguid, aga, aga ve-, päris pisikestest ettevõtetest ei kuule keegi mitte midagi. kas ei oleks mitte kohustuslik, ei peaks mitte olema kohustuslik see, et suurettevõtjad, kes sõlmivad lepingu äh, ja lepingupartneriks on ka mingid väiks-, VKE-d, et suurettevõtted peaksid äh, ka nende VKE-de nimed avalikustama? aitäh! nüüd on äh, volinikul võimalus vastata ja siis viie minuti pärast me hakkame hääletama aitäh, ma kõigepealt vastaks härra Helmerile. kes ütles, et komisjon on väga vähe teinud majanduskasvu edendamiseks ja äh, ärkas oma unest alles hiljuti. härra Helmer, ma ei saa aru, kas te praegu üldse kuulate, mida ma räägin? Te esitasite mulle küsimuse nüüd te panite endale kõrvaklapid pähe ja saate mind ka kuulda. Te süüdistasite mind ja komisjoni, et äh, me tegeleme öö, äh, siin majanduskasvuga alles pärast Prantsusmaa presidendivalimisi. ei, ma olen alati tegelenud majanduskasvuga, ma käisin äh, ka näiteks Ühendkuningriigis, kohtusin sealsete konservatiividega, tegelesin konservatiivide maja, majanduskasvu edendamise poliitikaga, me, ma rääkisin sellest ka äh, äh, Joki Hertsogiga, me äh, arutasime näiteks ka kosmosetehnoloogia olulisust, mul on olnud väga head kontaktid vastava valdkonna esindajatega ja ka kuningliku perekonnaga. septembris me räägime Londonis satelliitidest, Galileost, Ähm, kõik need on majanduskasvu algatused, nii et äh, ma tõesti olin äh, ka enne ärkvel, mitte ei ärganud alles hiljuti. ja jätkaks kosmosetehnoloogiaga, ma tahaks tõesti erinevate teemadega tegeleda, probleemiks on aga nõukogu, nõukogus ei ole erilist huvi GMS-i vastu, enamus riike äh, soovivad, et GMS-i rahastamine toimuks Euroopa Liidu eelarve raames, ainult Poola ja Leedu toetavad komisjoni ettepanekut, et GMS-i rahastatakse väljaspoolt Euroopa Liidu eelarvet. mina arvan, et oluline on jõuda edasi ja varem või hiljem on meil võimalik leida ka lahendus selle projekti rahastamiseks, mis on äärmiselt oluline planeedi seire jaoks, kliimamuutuste se seire jaoks ja meie ettevõtete süsteemi rahvusvahelisemaks muutmiseks. see on me-, oluline meie jaoks, aga ka Aafrika, Hiina ja teiste maailmajagude jaoks, mis puudutab komisjoni maksetega hilinemist, siis teil on õigus, mm, proua Ford, me võitleme selle eest, et rahasaajad saa-, liikmesriigid saaks selle raha võimalikult kiiresti, liikmesriigid peavad ka rakendama hi-, ma-, hilinenud maksete direktiivi, te peate meile ütlema, mm, kus probleemid on, kui tegemist on minu peadirektoraadiga või selliste valdkondade, kus mul on võimalus asju mõjutada, palun äh, teavitage mind vastavatest juhtumitest ja ma siis äh, sekkun ise, et neid probleeme lahendada. ma ei tea, kas äh, te, kas te kuulsite seda tõlget? ja jätkan inglise keeles. If are problems, eh, I will work for a good solution. kui teil on probleeme, siis ma ise oma peadirektoraadis püüan leida hea lahenduse eh, riguarda il programma eh, Cosme. Eh, noi abbiamo soltanto mis puudutab Cosme programmi, siis meil on ainult kaks ja pool miljardit. meie eelarve prognoosis me võime loomulikult äh, ka rohkem vahendeid ka kaasata, näiteks riskikapitali ka kaasata, mida mainis proua Kostett. meil on riskikapitaliga juba ka positiivseid tulemusi, meil on vaja rohkem tagatisi, ähm, ka vanas programmis oli ette nähtud äh, rohkem tagatisi. meil õnnestus rahastada sada neljakümmet seitset äh, ettevõtet, mis muidu ei oleks saanud äh, oma kapitalivajadust raha, rahuldada ning siin mängib rolli ka ka võimendus, finantsvõimenduse äh, mõju, nii et äh, see oli äh, juba ka vanas CHIP-programmis niimoodi, me tahame loomulikult jätkata VKE-de toetamist, mis puudutab konkreetseid tegevusi, näiteks võtmetehnoloogiate ja tooraine vallas, siis toorainete puhul on otsustatud äh, juba ära see innovatsioonipartnerlus, mis puudutab äh, toorainete asendamist ja taaskasutamist, Euroopa Parlamenti loomulikult kaasatakse aruteludesse ning jätkaks muude konkreetsete ettepanekutega kuni aastani kaks tuhat kakskümmend äh, toorainete taaskasutamine ja asendamine, kümme innovatiivset äh, pilootprojekti äh, on ette nähtud, parem tõhususe parandamine materjalide kasutamisel, äh, me soovime ka mm, luua teadusuuringute keskuse, meil on vaja dünaamiliste mudelite mm, loomist, meil on, me tahame, et Euroopa oleks esindatud mit-, mm, mitmepoolsetes organisatsioonides, mis puudutab nanomaterjalide kasutamist, siis äh, kahe tuhande kümnenda aasta oktoobris komisjon võttis vastu vastava teatise ning komisjon praegu töötab välja tehniliste küsimuste osas mm, süvitsi minevat käsitlust, mis puudutab siis äh, nanomaterjalide äh, määratlust. meil praegu käivad äh, sisesed konsultatsiooniprotsessid, mis puudutab äh, tootepiraatlust, siis me tegeleme selle valdkonnaga, see on meie jaoks üks oluline eesmärk. ei ole või-, parlamendikomisjon on sellest teemast väga huvitatud nõukoguga on probleeme, mis puudutab vastastikust, vastastikuse põhimõtet, siis me oleme äh, saatnud kirja president Barrosole ja see puudutab meie äh, oskusteabe ajakohastamist, mina toetan sellist Euroopa agentuuri, mis äh, analüüsiks väljaspoole Euroopat minevaid äh, Äh, investeeringuid äh, sektorites, mis meie jaoks on olulised, mõni nädal tagasi Euroopa Komisjon võttis vastu otsuse, et, et äh, Mm, parlam-, tullakse välja ettepanekuga, mis puudutab äh, just äh, vastastikuse põhimõtte rakendamist äh, riigihangete puhul ning me soovime volinik Barnier ja de Höchtiga seda teemat edasi käsitleda. ning lõpetuseks härra Roil ja tööstuspoliitika elluviimine ja konkurentsivõime analüüsi toetasid kõik riigid. E-, seda tuleks e, hakata rakendama, meil on olemas ka komisjoni dokument, e, kus tehti ülevaade vastavast vastavatest võimalustest. härra Rösler Saksamaa Liitvabariigis võttis selle väga positiivselt vastu Mm. ning mis puudutab muid küsimusi, siis neile tuleks äh, vastata mm, meie järgmistel koos, mm, kohtumistel. minu peadirektoraat on kindlasti valmis kõigile äh, küsimustele reageerima ja mul on alati hea meel saadikutega kohtuda, ma olin viisteist aastat ise Euroopa Parlamendi saadik ja ma tean, äh, mis tunne on istuda siin teisel pool lauda. aitäh! härra volinik, mul on väga kahju, et äh, lõpuks äh, oli meil nii vähe aega, aga enne hääletusi on meil olukord alati nii, et äh, inimesed tulevad sisse ja välja ja ra-, mingit rahu siin saalis ei ole, aga suur tänu, et te meie juurde tulite ja meile oma tööst aru andsite, nii et peatse taaskohtumiseni! Bene, iniziamo subito l'operazione di voto. Primo... alustame nüüd äh, hääletust, esimene päevakorrapunkt on Kalfini raport. Ah, sì. Proviamo a fare un test per vedere se con i numeri ci siamo. Teeme äh, testhääletuse, et näha, et kas arvud klapivad, kas te olete edasilükkamise poolt kes on hilinemise poolt? me hääletame, kes on hilinemise poolt. Allora il ritardo, la... avete votato tutti? Okay. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. manualmente. manualmente. Sì. Come siamo a posto con i voti? Sì, Test, a posto. Perfetto. Dicono che ci siamo, che non siete di più. tundub, et äh, fraktsioonide liikmed on kohal, libe neliteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud viisteist poolt, vast-, viisteist ja kuusteist poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, kaheksateist poolt, kes on koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist pool, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud libe kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks ja kolmkümmend kaks koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu. kolmkümmend kolm poolt, vastu. kontrollime. kolmkümmend kolm. meil on üks Rahvapartei liige üle ja mina ei hääletanud. hääletus on lõppenud. üksteist poolt, nelikümmend viis vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 nelikümmend viis ja nelikümmend üheksa koos, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 Votazione aperta. Due pepe di troppo. Due pepe di troppo. Io ho già scelto. Kaks rahvapartei inimest on üle. ja mina võtsin juba kaardi välja. Un pepe di troppo. Üks rahvapartei hääletaja üle. Posto? Okei okay.. Bene, votazione chiusa. nüüd on kõik korras, hääletus on lõppenud viiskümmend poolt, seitse vastu, viiskümmend üks poolt, seitse vastu, vastu võetud, palju õnne raportöörile. Läheme edasi teise hääletuse juurde, see on Hertsogi raport. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus poolt. kontrollime elektrooniliselt. nelikümmend viis, muudatusettepanek nelikümmend viis, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kolmkümmend viis poolt, kakskümmend neli vastu, see on vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt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 vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. kuuskümmend üks. Quando in mezzo si dividono non capisco più. Voto chiuso. hääletus on lõppenud. nüüd on üks sotsiaaldemokraat üle. hääletus on lõppenud, kolmkümmend üks poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud see oli kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, kaheksa, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt, kaheksakümmend neli. hääletus on lõppenud. üks Rahvapartei liige on üle kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend seitse vastu, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et võeti vastu, aga kontrollime, üheksakümmend. ma ei näinud päris hästi. nii et kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. nelikümmend üks poolt, kaheksateist vastu. vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmteist, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, valesti, vastu võetud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 sada seitsekümmend neli, sada nelikümmend viis, vastu võetud sada seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. Otto, tšekk sulle Otto. kaheksa. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend üks poolt, kaheksateist vastu, see oli tegelikult päris selgelt vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime ühte-teist. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend üheksa vastu. kolmkümmend poolt, kakskümmend üheksa vastu. üks lisahääl tuli juurde. vastu võetud, see oli üheteistkümnes muudatusettepanek. kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, ka vastu, eh, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu,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 hääletus on lõppenud. käsi tuleb tõsta nelikümmend poolt, viis vastu. Inta kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd TV-arvamus TV1 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, TV2 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud TV3 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud TV4 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud TV5 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud TV6 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud TV7 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud TV8 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nüüd ahvet neli poolt, vastu, erapooletud. nii, ahveti muudatusettepanekud on plokis neli kuni neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. härra Chichester kas te olete vastu? ma olin plokis hääletamise poolt, aga kuni muudatusettepanekini kümme, sellepärast et siin oli üks vahel. jah, neli kuni kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet neliteist poolt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 hääletus on lõppenud, nelikümmend seitse poolt, kümme vastu, üksteist vastu, üks erapooletu. nii palju õnne, raport on vastu võetud. raporter Adžikov. nüüd aga läheme edasi härra Hadži Georgiu juurde, muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. ei olnud selge nüüd seitseteist muudatusettepanek kontrollime. kolmkümmend üks poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek, kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend ja kontrollime kompromiss kahte. hääletus avatud. hääletus lõppenud. kakskümmend poolt, kolmkümmend üheksa vastu. tagasi lükatud. kompromiss kaks tagasi lükatud muudatusettepanek üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kahtekümmet viite hääletus lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud. nüüd kahekümne viies vastu võetud, kakskümmend kuus nüüd poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, kakskümmend seitse. hääletus lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kolmkümmend üks vastu, see on tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud. koordinaatorid vähemalt peaksid äh, hääletama, muidu ma ei saa aru. delegatsioonide juhid peaksid äh, selgelt hääletama poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. trentuno. Chiuso. hääletus lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheks-, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud. tagasi lükatud, kontrollime. kolmkümmend seitse, kontroll. Dovete scusarmi ma ci sono maggioranze molto variabili su questa relazione, non ce n'è una eh, per. siin on eh, väga väikese vahega häälteenamused, mis eh, pidevalt muutuvad nii et poolt, üheksateist poolt, vastu kolmkümmend seitse. A favore. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, poolt, vastu. vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, ehm, suulise muudatusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Ehm, muudatusettepanek üksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud. ei tea, kontrollime <laughs> Voto chiusa. hääletus lõppes. kuusteist poolt, nelikümmend kolm vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, vastu võetud, lõplik hääletus hääletus on alanud. jälle üks Rahvapartei liige üle. viiskümmend üks poolt, viiskümmend kaks poolt, kolm vastu, neli erapooletut, vastu võetud. õnne soovid. nüüd Šimanski äh, raport, äh, kompromiss üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa. kontrollime kaheksandat. hääletus lõppes. kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend üheksa poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud. väga väikese vahega muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neli, viisteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist, mm, suulise muudatusettepanekuga vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, poolt vastu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend, kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt vastu, vastu võetud. nelikümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõplik hääletus. jälle üks Rahvapartei liige üle toimib, tundub, et me saime selle probleemiga hakkama. nüüd äh, viiskümmend seitse poolt, üks vastu, üks erapooletu, vastu võetud, suurepärane, õnnitlused. nüüd läheme edasi äh, proua Suuberi raporti juurde. muudatusettepanek üheksateist koos suulise muudatusega. Because there is a aitäh, et seda mainisite, et siin on suuline muudatusettepanek ja see on äh, juriidilise sõnastuse pärast siia lisatud. kui tahate, ma võin selle teksti ette lugeda, kuid mulle tundub, et see on kõigil ka ees. aitäh, keegi ei taha seda kahtluse alla seada. poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nüüd kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid kakskümmend viis ei ole selge, kontrollime. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend viis tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist ja kakskümmend kuus koos, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, era-, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletuid kolmkümmend kolm. kontrollime, kontrollime, kolmkümmend kolm. Bene. hääletus lõppes. kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud. aitäh. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt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 nelikümmend kuus kontrollime. hääletus on läbi. neli, kolmkümmend üks poolt, kakskümmend seitse vastu, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu ja erapooletuid, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolm, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et vastu võetud. neliteist hääletame Chiuse. hääletus. lõppes, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kolmekümne kahe vastu. viisteist poolt. vastu. erapooletuid tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lõplik hääletus hääletus algas. hääletus lõppes viiskümmend viis poolt, üks vastu, erapooletuid null. palju õnne. kiiresti lõpetasime täna hääletustega. nüüd saame edasi minna raporti juurde härra Kantšani raporti juurde, mis puudutab uudseid rahastamisvahendeid seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga. ja nüüd üks minut aega inimestel lahkumiseks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 Bene. Allora iniziamo. me nüüd äh, jätkame oma tööd ja sõna saab härra Kontšoon. aitäh. tänane teema ähm, annab meile üsna palju tegevust, sellepärast et äh, ehkki tegemist on äh, ainult arvamusega, on tegemist väga aktuaalse teemaga, me räägime väga palju vahendite planeerimisest, äh, programmeerimisest, aga me peaksime äh, rohkem tegelema investeeringutega selleks, et me saaksime investeerida infrastruktuuri projektidesse, ma arvan, et see arvamus keskendub äh, es-, esmajoones kolmele asjale, eelkõige on olulise, oluline majanduskasv, millest me pidevalt räägime aga me peame ka vaatama, kuidas me majanduskasvu edendame ja kus. ma näen siin kolm, kolme peamist kolme peamist põhimõtet. esiteks rahastamisinstrumentide parem koordineerimine. meil on väga palju erinevaid rahastamisinstrumente, mis on üksteisega seotud äh, ja nende rahastamisvahendite paljusus äh, tekitab äh, väga palju segadust äh, kasutajate mm, seas. ükskõik, kas tegemist on e-, e-, erasektori või avaliku sektori huvitatud isikutega. meil on vaja siis tõesti sidusat raamistikku äh, Äh, üks näide selle kohta, kui palju segadust on, et loodi Euroopa Energiatõhususe Fond ning äh, poliitiliselt äh, sooviti saavutada seda, et et vahendid ei oleks mitte toetusvahendid, vaid et tegemist äh, oleks ähm, põhimõtteliselt investeeringutega, aga nüüd me näeme, et et äh, see, selle fond, seda fondi kasutades ei saa kasutada samal ajal struktuurifonde, nii et me peame olema väga tähelepanelikud ja järg-, jälgima, et milline filosoofia on nende äh, rahastamisvahendite taga meil on vaja äh, korralikku rahastamist äh, korralikele projektidele, mis äh, siis ka oleksid tulusad, mis tagaksid meile teatava kasumimäära. Euroopa Liit peab sekkuma sellesse valdkonda, me ei tohi lihtsalt raha välja anda ettevõttele, mis äh, ei anna meile mingit lisaväärtust, äh, millel ei ole mingit sotsiaalset aspekti või keskkonna aspekti. ning äh, teine eesmärk on, seisneb VKE-de toetamises, volinik Dajani rääkis juba sellest, et me peaksime arvesse võtma Basel kolm ähm, põhimõtteid, et plaanis on pikemate ajahorisontide kasvatamine ning riskifaktoritega arvestamine ning me peame jälgima, et me ei lämmataks VKE-sid, me räägime ehm, siin VKE-de toetamisest, aga käitume täpselt vastupidiselt. ning COSME äh, ja Horisont kaks tuhat kakskümmend on olulised programmid meie VKE-de jaoks. meil on vaja võimalust äh, analüüsida kõiki algatusi, mis äh, puudutavad VKE-sid ning seetõttu me peaksime võib-olla analüüsima võimalust, et, äh, et laenu tagamisrahastuse ülemmäära, rahastu ülemmäärasid võiks suurendada. ning kolmas ettepanek on innovatiivne ja seisneb selles, et kui me räägime uutest rahastamisvahenditest, aga kui äh, baas on hoopis teistsugune, ma näiteks siin viitan shift plaanile, kui me tahame oma vahendeid kasutada teisiti äh,, siis see ei ole võimalik. mõned soovivad äh, luua stiimuleid ja tagatiste kaudu äh, tagada suuremate summade ka-, kaasamist. ja nüüd me jõuamegi selle kolmanda olulise aspekti juurde, et me äh, soovime toetada projekti võlakirjade loomist nende arendusega tegelevate ettevõtete jaoks, kes saavad minna turule ning et, et võimalik oleks imiteerida, välja anda võlakirju, Euroopa võlakirju ja et niimoodi saaks olukorda parandada Euroopa saab luua võlakirjad endale, et äh, luua infrastruktuuri kõige laiemas mõttes, ma lugesin nüüd ajakirjast, et äh, Barroso ise ütleb, et meil on vaja uute infrastruktuuriprojektide Marshalli plaani. ja siin äh, võib mainida ka Hollandi, Francois Hollandi poolt mm, planeeritavaid ees, tegevusi. nii et me soovime rahastada infrastruktuuriprojekte selliste vahenditega. ma arvan, et selliste projektide elluviimine oleks oluline, me peame vaatama ka, milline oleks ajakava, sest sellel, kui meie praegu siin asjadest räägime, on asjad väljaspool parlamenti väga halvad, äh, olukord on tõesti dramaatiline, me oleme viimastel tundidel ja päevadel saanud piisavalt signaale selle kohta. meie ülesandeks on näidata üles julgust ja tahet äh, minna ka-, kaugemale ja saavutada see, et äh, Euroopa ei tegeleks mitte üksnes raha säästmisega, vaid edendaks ka majanduskasvu ja selleks on meil vaja eh, tahet minna otse turule ja algatada finantseerimisprojekte, avalikke ja erasektori finantseerimisprojekte, mis eh, ei piirduks mitte lühiajaliste ja keskpika pikkade rahas-, rahastamistega, vaid eh, meie eesmärgiks on äh, pikaajalised rahastamisvahendid, mis tagaksid ka äh, to-, tootluse. ma arvan, et me ei saa loobuda selliste, sellistest äh, projektidest, sest äh, praegu oleme ummikseisus ja meil on vaja leida väljapääs ma olin ka transpordikomisjonis ning analüüsisin infrastruktuuriprojekte ning alati oli teoorias kõik väga ilus, aga tegelikult midagi ei tehtudki. Proje-, probleemiks oli alati see, et puudus jäi rahast liikmesriikides ja piir-, erinevates piirkondades ei ole mingit täiendavat äh, raha või võimalust äh, veelgi rohkem äh, võlgu võtta ja Euroopa tasandil on seda võimalik teha, seetõttu ma teengi ettepaneku, et me ei saa tagada muidu majanduskasvu, vaid meil on vaja vastavaid vahendeid selleks kasutada. aitäh, härra Kantšan ja nüüd saab sõna härra Proodi ähm,. Parlo nome del collega Peter Skinner um,. On... räägin kolleeg Peeter Skinneri nimel, kes äh, ei saa siin osaleda. Like... tema tahaks vabandada selle eest, et ta ei saa täna osaleda siin esimeses mõttevahetuses. Piiter palus mul Äh, edastada mõned tema esialgsed märkused arvamuse projekti kohta. kõigepealt tahaks ta uurida erinevaid finantsinstrumentide strateegiaid seoses COSME ja Horisont kaks tuhat kakskümne, kaks tuhat kahekümnega. teaduse rahastamine on järgnevate aastate innovatsiooni äh, tagamise allikaks me peame tagama, et neid ressursse kasutataks võimalikult täielikult ära. Peter tahaks rõhutada, et oluline on mitte ainult äh, lühikese perspektiivi ja keskpika perspektiivi rahastamine, vaid ka pikaajalised investeeringud, tagamaks projektide jätkusuutlikkust. Äh, Peter tervitab härra Kanchoni äh, järeldusi nendes punktides ja ootab huviga koostööd raportööri ja variraportööridega järgnevate nädalate jooksul. suur tänu! ja kasutan äh, hiljem võimalust ka enda nimel rääkida. kas keegi soovib veel sõna? L'onorevole Cancian. Se... Ah, Prodi ancora. Härra Cancian. Vabandust, härra Prodi Te soovisite ka enda nime rääkida. E, jah, ma lõpetasin nüüd härra Skinneri nimel rääkimise ja võtaksin nüüd enda nimel sõna. Äh, suur tänu, esinaine, et mulle sõna andsite, tahtsin lihtsalt rõhutada, nii nagu ka härra Kantšan seda on juba teinud, kui oluline on liikuda kiiresti edasi nende finantsinstrumentide kasutamise juurde. eriti tahaksin rõhutada äh, nende olulisust kosmose infrastruktuuri juures. ma arvan, et kõik need ettepanekud, mida praegu juba rakendatakse, on äh, Euroopa struktuurid. ja sellega seoses on äh, teatud ajaline tühik selle vahel, äh, kui tehakse kulutusi infrastruktuurile ja selle hetke vahel, kui äh, hakatakse sellelt tulu saama. jutt käib siis näiteks satelliitide ehitamisest. infrastruktuur tuleb luua ja me ei taha, et see, need infrastruktuuri ehitamise programmid jääksid stoppama see on väga oluline, kui me tahame äh, jätkata tööd Euroopa kosmosepoliitikaga, me, siis me peame tagama äh, põhilised infrastruktuurid, me peame tagama, et neile oleks olemas rahastus juba sellel aastal ja äh, need investeeringud peaksid toimima ka antitsükliliselt. see tähendab seda, et me süstime majandusse likviidsust, süstime seda Euroopa tööstusettevõtetesse ja sellel võiks olla väga oluline järelmõju, mis aitab stimuleerida teisi tegevusi. nii et on väga oluline, et need asjad saaksid tehtud ja eriti tahaksin teile meenutada seda mõistetamatut otsust, millega lükati edasi GMS-i süsteemi rakendamine tundub, et äh, praegusel hetkel on asjad jäänud venima ja tegelikult GMS-i lausa diskrimineeritakse. Äh, GMS on sama oluline kui näiteks Galileo ja need, sedasorti programmid saavad äh, viia Euroopa maailmas esirinda, aga paari aasta pärast kaotame selle äh, teeraja rolli nii et ma kutsun komisjoni ja nõukogu üles mitte äh, diskrimineerima GMS-i. nõukogu peab mõistma, et tegemist on Euroopa infrastruktuuriga, selle lisandväärtus on tohutu ja tegemist on kahtlemata väga oluliste projektidega, aitäh äh,. aitäh, härra Odi, palun. suur tänu, proua esinaine mind väga häirib praegune olukord. minul ei ole globaalset visiooni sellest, mida komisjon on välja pakkunud, et tagada meie mandri konkurentsivõime praeguses konkurentsiolukorras Hiina, India, Brasiiliaga, kus planeeritakse massiivseid investeeringuid oma territooriumile on selge, et meil on puudu suur investeeringute plaan eh, infrastruktuuridesse. Eh, me oleme parlamendis teinud arvestusi, ainult transpordi puhul on meil vaja kuussada miljardit eurot selleks, et tagada, et meie mandri konkurentsivõime jääks mõistlikuks. tõenäoliselt me räägime aga äh, tuhandest, tuhande viiesaja miljardist eurost, mida on vaja investeerida aastani kaks tuhat kakskümmend ja meil on vaja lisaks nendele suurtele deklaratsioonidele ka praegu puuduolevat investeerimisplaani, mis puudutab innovatiivseid rahastamisvahendeid, äh, siis mul on mitmed ettepanekud. esiteks, esimene euro, mida, mis teenitakse, on see, mida ei Äh, kulutata. seega mina arvan, et me peame läbi viima äh, avalike kulude audit, auditi kolmel tasandil, piirkondlik, riiklik ja Euroopa äh, tasand kakskümmend seitse liikmesriiki finantseerivad teadust ilma mingi äh, koordineerimiseta, meil on äh, sadu-sadu suursaatkondi üle kogu planeedi ja omavahel ei jagata isegi mitte äh, kop-, koopiamasinaid ja need kärped või see kokkuhoid, mida saaks teha, kui me teeksime koostööd piirkondade, liikmesriigi ja Euroopa tasandi vahel, siis see audit kõikidel tasanditel saaks näidata meile seda, mida me saame kokku hoida, ilma et me kahjustaks kellegi suveräänsust loomulikult. aga siin me räägime äh, miljarditest eurodest, mida saaks investeerida. mis puudutab nüüd uudseid rahastamisvahendeid või innovaatilisi rahast-, rahastamisvahendeid, siis ma teen ettepaneku, et me teeksime võrdluse sellega, kuidas kahekümnendal sajandil on riigid äh, rahastanud äh, investeeringuid, äh, elekter, vesi, gaas, minu liikmesriigis finantseeriti kogu maa elektrifitseerimist pisikese lisamaksuga Äh, ja tegelikult see maks tulenes linnade tarbimisel, äh, aga täna me isegi ei tea, kellele kuulub infrastruktuur. infrastruktuur kuulub äh, ajaloolistele operaatoritele ja me ei tea, kes investeerib ja kust nad raha saavad. miks me ei võiks ise seada väikest tarbimismaksu kogu Euroopa Liidus, mis tagaks meile rahastamise äh, nende infrastruktuuride jaoks, selleks et meie territoorium ja meie kodanikud äh, saaksid hästi teenitud. konkurentsi kinnisidee ei võimalda meil äh, äh ristsubsideerida näiteks äh, kahjumiskiirteid kasumiskiirteede kasumi arvelt äh, Äh, see on jama, meil on vaja globaalset visiooni koostöös liikmesriikidega selle kohta, kuidas tagada see suur plaan, äh, suur pilt infrastruktuurist ja nendest investeeringutest, mis on vajalikud. Äh, Francois Hollande enne valimisi tõi näite, ta rääkis, et me peaksime ta kopeeris põhimõtteliselt komisjoni plaane äh, nende infrastruktuuride osas, aga meie peaksime vaatama seda, mis toimis kahekümnendal sajandil ja meie kahekümne esimesel sajandil peaksime vältima eelmise sajandi vigu ja kõik see, mida meile pakutakse läbi nende äh, paljude komisjoni teatiste, ei äh, taga meile kokku suurt pilti mis puudutab majanduskasvu, siis äh, investeeringud ja finantseerimisviisid, siis selles vallas on meil töö veel tegemata. proua Hübner, palun. Przyznam się, że bardzo dobrze przygotowane jest to sprawozdanie ze strony kolegi. Suur tänu. Ma pean kõigepealt ütlema, et äh, meie kolleeg on ette valmistanud väga hea äh, arvamuse projekti siia võib teha ehk ainult paar väikest parandust või täpsustust. me räägime näiteks sellest, et Euroopa võitleb äh, innovatsiooni nimel, aga praeguses olukorras on ka väga oluline lisada, et me peame kulutama ratsionaalselt. ettevõtted äh, peaksid pöörama tähelepanu sellele, et äh, juriidilised on pööranud meie tähelepanu sellele, et juriidilised lahendid on sageli äh, ebatõhusad ja samamoodi vahendeid ei tohiks äh, hajutada erinevate programmide vahel. me pidasime äh, arutelu äh, täna hommikul VKE-de esindajatega, kes äh, ütlesid, et et et äh, auditeerimine on jõudnud absurdini meil on juba äh, kirjavahetusi, mis puudutavad kahekümne sendiseid kulutusi. ja sellist absurdi tuleb vältida. me oleme ka näinud, et et äh, tuleb anda tagatisi selleks, et tagada pikaajalised kulutused innovatsioonile. E, innovatsioonide tasuvusperiood ei ole lühike, tuleb investeerida ja tuleb omada aega selleks, et tagada, et äh, pakutud lahendused on teaduslikult äh, tõendatud, et neid saaks rakendada ja nagu kolleeg ütles, tuleb tõesti vahendeid kokku hoida, aga samas tuleb ka äh, kulude osas olla äh, ratsionaalsed ja samuti tuleb neid kontrollida ratsionaalselt. suur tänu, proua Niibler, palun! aitäh! mina sooviks samuti tänada esmalt äh, kolleeg Antonio Gonchani suurepärase raporti eest, ma arvan, et ta on kõik kõik äh, kõiki olulisi teemasid oma arvamuses käsitlenud ja parimal juhul on siin võimalik mõningaid asju konkreetsemaks muuta, aga palju uusi asju mul pähe ei tule. ma kuulasin arutelu, arutelu on väga huvitav ja ma mõtlesin, et ma tahaks ka sõna võtta meil on vaja tohutult palju investeerida Euroopas. meie infrastruktuur ei ole selline, et me saaks öelda, et äh, Euroopa siseturg on äh, välja kujundatud. ükskõik, kas tegemist on maanteede, raudteede, lairibaühendustega, teadusuuringute infrastruktuuriga, meil on tohutud investeerimisvajadused selleks, et tagada optimaalne infrastruktuur ja tõesti tagada see, et Euroopa oleks ühtne, ma olen nõus kolleeg Odiga, et meil on vaja tegelikult äh, üldist äh, läbivaatamist, aga Euroopas on see äärmiselt raske. kolleeg Odi äh, ettepanek, et rahastada seda väikse maksuga, nagu tehti seda kahekümnendal sajandil, see takerduks selle taha, et meil ei ole pädevust maksuasjades, sellega tegelevad liikmesriigid ja kuna eh, liikmesriikidel raha ei ole, siis see läbi ei lähe, et mulle tegelikult meeldib eh, seda kõike arvesse võttes komisjoni lähenemine, et me peame vaatama, et millised rahast-, alternatiivsed rahastamisvõimalused oleks, et millised oleksid eh, projektid ja programmid, mis võimaldaksid meil kaasata erakapitali infrastruktuuri investeeringuteks nii et minu jaoks on kõige olulisem küsimus see, et kuidas meil õnnestub äh, erakapitali meie infrastruktuuri suunata, mis motiveeriks äh, investorit äh, rahastama meie infrastruktuuri ehitust, võib-olla sellele peaks praegu mõtlema ja siis me leiaks ka vastuse, et milliseid äh, instrumente me vajame selleks, et äh, me saaksime teha investeeringuid infrastruktuuri. nii et aitäh kolleeg Kantšanile ja veel üks äh, lause kolleeg Proodi arvamusel, ma olen teiega täiesti nõus, et me ei tohi GMS-i ja Galileo puhul võimalust kasutamata jätta kui me Euroopa seisukohast olulisi samme ei tee, kui me ei taga rahastamist Euroopa eelarve kaudu, siis äh, jääb see projekt lihtsalt äh, vinduma, see ei ole meie eesmärgiks, äh, ma mõtlen siin just Galileo edasiarendusele ja GMS-ile, et mille puhul meil on realistlik võimalus äh, midagi üles ehitada, ülejäänud maailm ju ka ei maga äh, ja ülejäänud maailmas mitte ainult ei planeerita, vaid ka viiakse asjad ellu ja ehitatakse vä välja ja ma arvan, et äh, nendes asjades me tõesti ei tohi raha kokku hoida. aitäh. Grazie. Mr Cancian per la risposta, prego. aitäh, härra Cancian, palun mind äh, huvitaks ka komisjoni arvamus, aga kedagi siin enam ei ole. paljud küsimused olid äh, suunatud ka komisjonile, nii et tore oleks, kui komisjoni esindaja siin oleks, ma tõesti tahaks teada saada, mida tema kõigest arvab. aga ma arvan, et äh, see arutelu et selle puhul oli küll vähe osalejaid, aga kvaliteet oli siiski kõrge. Te kõik mainisite väga pakilisi teemasid. härra Odi, te tulite välja konkreetsete poliitiliste mõtetega, millega ma olen nõus, te rääkisite instrumentide ratsionaalsemaks muutmisest, te toetate infrastruktuuri plaani ja vastavaid rahastamisinstrumente, ma olen sellega nõus, kui me arvame, et eelarvevahendeid, et seda neljakümmet pluss, miljonit pluss kümmet miljonit pluss ühtekuuluvusfondi ähm, tuleks pidada piisavaks selleks, et et lühiajaliselt äh, saavutada neid asju, mida on vaja kõikehõlmava konkurentsivõime jaoks, ähm, siis ähm, kui keegi sellesse usub, siis ta eksib. kui keegi arvab, et äh, keegi muu, mõni liikmesriik äh, on võimeline probleemidest üksi üle saama, siis ta eksib samuti. ainus võimalus on see, et see infrastruktuur, mida me planeerime, jääks äh, meie vastutusalasse. me peame sellest aru saama. me, meil on vaja seda, et et meie võimalused oleksid äh, ratsionaalsemad, niimoodi me kindlasti saame ka tagada parema rahastuse, aga kui palju meil aega on ja, ja, ja kuidas me kümne aasta pärast äh, toimime äh, selleks on meil vaja kõigepealt esimesi tulemusi näha. ent majandusel on karjuvalt abi vaja juba homme hommikul peame me selle tööga peale hakkama. me peame jõudma nende suurte projektide elluviimiseni. me käisime proua Niibleriga Araabia Ühendemiraatides Mm, siis äh, selliseid ühendusi nagu seal meil kindlasti ei ole. kui ma nüüd kuulen sellest, et äh, et äh, maailmas on liikumisi, mis kõigis valdkondades äh, lähevad meist mööda, välja arvatud äh, vananemine. ma arvan, et demograafiline olukord on meil tõesti kõige hullem maailmas äh, ning äh, see peaks tõesti panema meid ka tegutsema. mis puudutab kosmose mis, mis in, kosmoseprojekte Galileo ja GMS, siis ma olen nõus härra Broodiga, me ei saa osaliselt Galileod ellu viia ja GMS-i täiesti välja jätta et see ei ole võimalik, me peame need projektid äh, ühiselt ellu viima. ja võib-olla oleks võimalik nende puhul kasutada ka avaliku ja erasektori partnerlust. mis puudutab Seisarit, siis see on veel üks täiendav projekt, millega tuleks tegeleda transpordivõrgustikud, äh, telekommunikatsioonivõrgustikud, neid ma olen juba maininud ma vaatasin komisjoni andmeid, poolteist miljonit oleks äh, vajaminev summa. proua Niibler, kuidas meil õnnestuks äh, erasektori vahendeid kaasata? ma usun, et kui äh, rahastamisprojekti mm, on võimalik ellu viia siis, siis sajaprotsendiliselt äh, kont-, sajaprotsendilist kontsessiooni välja kindlasti ei anta, ma arvan, et äh, kui ühe kolmandiku osas oleks tegemist erakapitaliga, siis äh, sellega me, seda me saaksime saavutada. et äh, kui ühest koma viiest ähm, Mm, miljonist äh, kolmandik tuleks erakapitalilt, siis ka see oleks äh, väga hea. ja see toetaks ka riikide tulevikku suunatud arengukavasid. Ähm, nimetati kolme tasandit, ähm, me oleme täiesti dramaatilises olukorras äh, li-, piirkondades, liikmesriikides ja Euroopas on vaja tõesti sellist ähm, ühtset äh, juhtimiskeskust, kus saaks ähm, projekte koordineerida ja andmeid saada, et ükskõik, ähm, kas, äh, kas äh, projekte viiakse ellu Ateenas või kuskil mujal, aga me ei saa lihtsalt venitada projektide elluviimisega me peame väga tõsiselt analüüsima neid äh, projekte, meil on vaja äh, seda, et Euroopa tegutseks ja tegutseks kiiresti, selle asemel, et äh, pidevalt rääkida mingit juttu majanduskasvust, kui me majanduskasvu all ähm, mõtleme nüüd täiesti tavalisele majanduse arengule, siis sellest ei piisa, meil on vaja äh, tõesti kasvuhüpet ja selleks on meil vaja neid rahastamisvahendeid. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend kolm mai keskpäevaks, see on esmaspäev ja komisjonis üheksateistkümnendal juunil on hääletus ette nähtud. kaheteistkümnendal juulil läheb see eelarvekomisjoni ja siis septembri osaistungil tuleb see ka hääletusele. kahekümne üheksandal mail kolm kuni pool, kell kolm kuni pool viis on meil Horizon kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend kohta regionaalasjade volinikuga arutelu kolmkümmend ja kolmkümmend üks mai on meil koosolek tavalisel ajal. et suur tänu koostöö eest ja kena õhtupoolikut!